see on ikkagi väga-väga raske töö pidevalt neid arutelusid jälgida, nii et ma hindan kõrgelt seda, mida te olete täna õhtul äh, teinud meie kojas. ma nüüd äh, selle päevakorrapunkti lõpetaksin ja järgmine päevakorrapunkt on härra Santiago Fissas äh, raport Euroopa mõõde spordis ja härra raportöör, teil on sõna, palun. aitäh, president ja õnnitlused teie uue ametikoha puhul. Äh, volinik, äh, kõigepealt äh, tahaksin tänada volinik Vassiljevit ja kolleege kultuurikomisjonist ning fraktsioonide variraportööre väga viljaka koostöö eest, mis meil viimastel kuudel on olnud Äh, spordimaailm praegu leinab, äh, sellepärast et paljud inimesed said surma Egiptuses toimunud jalgpallimatsil. ma mõistan hukka vägivalla, aga tahaksin äh, kaasa tunda siis ohvrite perekondadele, lähedastele. kui ma koostasin seda raportit, siis ma üritasin keskenduda nendele teemadele Äh, millele Euroopa Liit minu arvates peaks keskenduma. Äh, Lissaboni leping on äh, spordimaailma jaoks olnud omamoodi revolutsiooniks. esmakordselt meil on õiguslik alus artikkel sada kuuskümmend viis, mis annab meie pädevuse spordivaldkonnas. esimeseks pääsukeseks oli siis komisjoni teatis Euroopa mõõde spordist, mis tugineb kahe tuhande seitsmenda aasta aprilli suunistele. meie parlamendi poole pealt reageerisime sellele, koostasime algatusraporti, millel oli samasugune pealkiri. see raport võeti kultuurikomisjonis vastu kahekümne kahe poolthääle ja kahe vastuhäälega ning äh, tahaksin nüüd äh, kõnelda nendest asjadest, millele ma selle raporti koostamisel keskendusin. kõigepealt lähemuspõhimõte, mis äh, arvestab liikmesriikide pädevusega, samuti spordi iseloomuga, mida on mainitud artiklis sada kuuskümmend viis, aga tegemist ei ole me, mingi üldise põhimõttega, siin tuleb igale asjale läheneda konkreetset juhtumit silmas pidades. me peame samuti arvestama spordiorganisatsioonide sõltumatusega kõneleksin nüüd äh, lühidalt mõningatest asjadest, mida raportis on käsitletud. kõigepealt vabatahtlike töö. tuhanded äh, kodanikud äh, tegutsevad vabatahtlik-, kuna hoolitsemaks selle eest, et spordiüritused saaksid toimuda, me peaksime neid toetama samuti ma kehken, kes, pöörasin tähelepanu dopingule. doping kahjustab sporti, kahjustab ühiskonda ja me peame inimesi harima, et nad ei kasutaks dopingut, et nad suudaksid pettusele jälile saada. samuti eh, tuleb eh, selle, nende probleemidega tegeleda sportlasi täielikult austades eh, me leiame, et dopinguainetega kauplemisele ka tuleb tegelikult samamoodi kui narkootikumidega kauplemisega me soovime, et eh, spo-, eh, sport oleks ka koolide õppekavades, et sellega tegeldaks koolides. ning samuti tuleb arvestada ka sellega, et kui inimeste sportlase karjäär lõpeb, siis nad vajavad ka korralikku haridust, et nad saaksid tulla tööturule. Eh, siis rassism, ksenofoobia on ka nähtused, millega ka spordimaailm kokku puutub ning meil on vaja kasutusele võtta uued meetmed eh, sellistest eh, probleemidest lahtisaamiseks. samuti tahaksin eh, korrata seda, et sport mõjutab väga positiivselt inimeste tervist ja vähendab riiklikke kulutusi tervishoiule. samuti tahaksin rõhutada seda, et sport aitab integreerida näiteks sisserändajaid, sotsiaalselt tõrjutud gruppe, samuti äh, puuetega inimesi. me peame äh, kaitsma sporti ebaseadusliku tegevuse eest ja näiteks äh, matside tulemuste kokkuleppimiste eest raportis kutsutakse liikmesriike samuti üles äh, karistama siis äh, spordivallas toime pandud äh, pettusi, pettuste eest, samuti peab hoolitsema selle eest, kuidas spordimatse üle, üle kantakse, et see, nende ülekandeõiguste eraldamine toimuks õiglaselt ning me peame toetama ka sportlaste vahetusprogramme, eh, need ja samuti peame kaitsma traditsioonilisi spordialasid, need on ainult mõningad valdkonnad, millele ma raportis toetusin, ma loodan, et te toetate mind. aitäh selle raporti eest ja aitäh sissejuhatava sõnavõtu eest ja nüüd saab sõna volinik Vassiljev. kõigepealt tahaksin ka mina õnnitleda siis presidenti ametikohale valimise puhul ning äh, volinikuna, kes vastutab ka spordi eest, on mul väga kahju selle pärast, mis leidis täna aset Egiptuses. ja just nimelt seetõttu tuleb meil tegutseda selle nimel, et äh, spordiüritustel selliseid asju ei juhtuks. kõigepealt tahaksin ma tänada raportööri härra Feissast ja variraportööre tehtud töö eest, tegemist on suurepärase raportiga, mis käsitleb eh, Euroopa mõõdet spordis Euroopa Parlament äh, toetab äh, neid ettepanekuid, mis olid äh, komisjoni teatisest, mille me möödunud aasta jaanuaris vastu võtsime. komisjon kaalub väga tähelepanelikult kõiki neid ettepanekuid, mis raportis on tehtud. kaks aastat pärast Lissaboni lepingu jõustumist hakkame me nüüd ellu rakendama sidusat meetmete kompleksi spordi vallas ning teeme seda tuginedes nendele prioriteetidele, mille osas on kokku leppinud nõukogu ja parlament parlament. pärast komisjoni teatist spordi kohta ning nõukogu töökava on parlament äh, koostanud uue raporti, mis paneb paika väga kindla poliitilise raamistiku, mis on suuniseks Euroopa Liidule, kui hakatakse Äh, arendama Euroopa mõõdet spordis. tahaksin mainida lühidalt mõningaid algatusi, äh, mis komisjonil on plaanis kooskõlas nende ettepanekutega, mis parlament oma raportis on teinud Need puudutavad selliseid äh, prioriteete nagu tervishoid ja äh, dopinguvastane võitlus, statistika, jätkusuutlik äh, valitsemine, head juhtimistavad, haridus, koolitus, mitmed ettepanekud, mis raportis on, leiavad edasiarendamist eksperttöörühmades Äh, me loome Euroopa Liidu tegevuskava selleks, et ette näha juba konkreetne poliitika tulemuste saavutamiseks. kooskõlas parlamendi raportiga on komisjon ellu rakendanud terve rea meetmeid, mis, mida me kavandasime juba oma teatises me oleme läbi viinud ka uurimusi spordi rahastamiseks rohujuure tasandil, oleme uurinud, kuidas, milline on spordi panus majandusse Äh, plaanis on uuringud, mis puudutavad siis äh, füüsilise tegevuse mõjus äh, tervisele, samuti mäng, mängijate rahanduslikku olukorda ning üldse spordijärelevalvet Euroopa Liidus. meil on plaanis korraldada kaks konverentsi, mis puudutavad statistikat ja spordiagente ja see idee võeti väga, konverentside idee võeti väga hästi vastu Äh, meil on ka ettevalmistavad äh, meetmed, mis näiteks puudutavad äh, vägivalda, rassismi. Neil on plaanis edendada ka häid valitsustavasid spordiorganisatsioonides. Need algatused ei ole täie, täielikud, kui me ei suuda tagada jätkusuutlikku rahastamist meie poliitikale. parlamendil on õigus, kui parlament nõuab, et komisjon Äh, pakuks välja äh, korraliku eelarve spordipoliitika jaoks, äh, pidades siis silmas just tulevast mitmeaastast finantsraamistikku. tänu parlamendi toetusele ongi Euroopa Komisjon pakkunud välja ka uue programmi, mis sisaldab ka olulist peatüki spordi kohta. see uus äh, programm arvestab Euroopa kaks tuhat kakskümmend eesmärkidega, samuti sellega, kui oluline äh, sport on majandus- ja sotsiaalsektorina. aitäh! aitäh, proua volinik. ja nüüd äh, tahaksin öelda, et ma käin kõneajaga väga rangelt ümber ma lihtsalt lülitan teie mikrofoni välja, kui te oma kõneajast kinni ei pea. meil on kakskümmend viis kõnelejat, siis veel vaba mikrofoni voor ja siis veel üheminutilised kõned. nii et, et palun tõesti käituge distsiplineeritult ja nüüd härra Palts, üks minut. aitäh, president. kõigepealt tahaksin tänada raporti, raportööri selle suurepärase raporti eest Äh, Econ komisjoni äh, poolt koostasin ma arvamuse selle raporti kohta ja ma tahtsin rõhutada, et lisaks sellele, et sport on väga oluline ühiskonna ja rahvatervishoiu seisukohalt, on spordil ka väga oluline majanduslik kaal äh, sport toodab väga palju lisaväärtust ning seda lisaväärtust saab suurendada, aga ma arvan, et üldiselt me peaksime pöörama tähelepanu lähimuspõhimõttele, kui me räägime spordist Äh, äh, sport äh, on inimestele väga lähedane, sellega tegeldakse rohkem riiklikul, regionaalsel, kohalikul tasandil. ma arvan, et Euroopa Liit peaks looma korraliku õigusliku raamistiku, mis puudutab näiteks riigipoolset spordiürituste rahastamist. ja mul on väga hea meel selle üle, et raportöör on nende teemadega ka raportis tegelenud ja ma toetan täielikult seda raportit. aitäh ja aitäh, et kõneajast kinni pidasite. proua Okonid ma ei näe. niisiis, järgmisena saab sõna proua Korhola. aga teda ei ole ka näha. niisiis, järgmisena härra Manders, üks minut, palun. Dank u wel, voorzitter. Dan mag ik wellicht eh, de drie minuten volmaken om de twee collega's die er niet zijn. Eh. Suur tänu, härra president kui tohib, siis ma kasutan ka puuduvate kolleegide minutid ära. ma tahaksin tänada raportööri selle töö eest, aga kahju on sellest, et õigusasjade ja siseturukomisjoni muudatusettepanek, mis keskendus dialoogile komisjoni ja spordiorganisatsioonide vahel, mis läks nendes komisjonides ka läbi, see, seda lükati tagasi kultuurikomisjonis tegelikult peavad spordiorganisatsioonid austama ka majanduslikke reegleid, näiteks Euroopa meistrivõistlustel ei ole endiselt meil majanduslikku võrdsust. näiteks on suur erinevus ka selles, kuidas maksustatakse professionaalseid sportlasi. seetõttu on oluline, et komisjon alustaks dialoogi spordiassotsiatsioonidega, tagamaks, et kõiki sportlasi koheldaks võrdselt ja et me saaksime nautida neid spordivõistlusi ka tulevikus. niisiis minu, see oli minu palve, aga üldiselt toetaksin ma seda, mida härra Fiisas oma raportisse sisse on kirjutanud. kahju aga, et äh, ta ei võtnud arvesse juuri ja IMCO komisjonide arvamust. aitäh! järgmisena proua Poskurt. härra president. sport on kõige olulisem vaba aja veetmise vorm miljonite eurooplaste jaoks ning see mängib meie ühiskonnas väga tähtsat rolli. Euroopa Liit peab paika panema korraliku spordipoliitika lahendamaks olemasolevad probleemid. kahjuks tundub aga, et pidades silmas Euroopa Komisjoni ettepanekuid, et need, neid häid eesmärke ei üritata saavutada reaalses elus. kahe tuhande kümnendal aastal kuritarvitati kaheksasadat noort inimest spordivaldkonnas. sellised juhtumid tuleb lõpetada. samuti toimuvad kuritarvitused registreerimissüsteemis, me peame paika panema õige käitumiskoodeksi spordis on palju probleeme. ja ma arvan, et Euroopa Liit peab tegutsema siin ühtselt ning ellu rakendama õigustiku, mis lõpetaks selles valdkonnas diskrimineerimise. meie kampaaniad peavad olema sihipärased, tagamaks, et tõesti diskrimineerimine on välistatud, see on väga oluline ajal, mil vo-, vohab parempoolne populism ja äärmuslus kurjategijad tegutsevad piiriüleselt koos ning ka selle vastu peame me võitlema. tuleb tagada, et kuriteod spordivõistlustel langeks ka kriminaalkoodeksi alla liikmesriikides, mil on vaja koostööd teha ka Europoli ja Interpoliga. Euroopa spordipoliitika on ääretult vajalik ning see saab mängida väga olulist rolli. praegused ettepanekud on liiga ähmased. Fair play ja Ventsus palliplatsil on küll tore, aga me peaksime tulema välja konkreetsete ettepanekutega nende põhimõtete põhjal. suur tänu, proua Senesin, üks minut, teda ei tundu kohal olevat. seega järgmisena härra Skuuria, kaks minutit. Eh, ovviamente <clears throat> rinnovo gli auguri e complimenti per la sua nuova elezione io volevo ovviamente ringraziare intanto il nostro relatore il collega fisas suur tänu alustuseks härra fisas palju õnne oivalise töö puhul selle raporti kallal minu arvates saadab see välja olulise signaali spordivaldkonnas ka raportööride ja variraportööridega on olnud väga hea ma tänaksin ka neid tervitan ka volinikku. minu arvates on väga hea märk, et meil selline arutelu üldse toimub. ja ka see, et selline raport meil üldse valmis ka aastal, mil toimuvad olümpiamängud, see on ju ülemaailmse spordi kõrgpunkt. terve maailm keskendub spordile. seetõttu oleme me ka ära märkinud, kui oluline on sport diskrimineerimisvastases võitluses. oluline on, et ka naised osaleksid spordis riikidest nagu näiteks Iraan. me räägime Iraanist muidu ainult tuumarelvastuse küsimustest. veel üks oluline aspekt. Euroopa spordipealinn. meil on Euroopa kultuuripealinnad samuti on meil dopinguprobleemid, ka seda on rõhutatud siin raportis, niisiis me oleme minu arvates päris head tööd teinud ja täitnud oma kohustusi vastavalt Lissaboni lepingule. suur tänu, järgmisena härra Ivan, kaks minutit. început a plecat pe ideea consensului. Am discutat tere õhtust, tahaksin tänada raportöör härra Fissast, sest tema suhtumine oli väga konstruktiivne, me rääkisime läbi iga lõike suhtes ning üritasime leida ühist seisukohta fraktsioonide vahel, et raport peegeldaks kõikide arvamusi. ning meeldival kombel härra Fissas sellise konsensusega leidis võttes arvesse, kui tähtis sport on Euroopa Liidus, esitati ka sadu muudatusettepanekuid jällegi tahaksin õnnitle-, tahaksin õnnitleda raportööri, sest tema töö ei ole ainult ülevaade praegusest olukorrast Euroopa Liidu spordivaldkonnas. ta ei üritanud lihtsalt teha referaati spordist, otse vastupidi. raportisse on sisse kirjutatud väga julged algatused ja ideed ja väga oluline on puudutada ka delikaatseid teemasid, nagu näiteks laste roll spordis, kihlveod spordis ja nii edasi. me kõik teame, et sport on midagi enamat kui lihtsalt vaba aja veetmise vorm. sellel on suur mõju haridusele, tervisele, vägivalla vähendamisele, majandusele üldisemalt ning ka teistele valdkondadele see annab oma panuse stabiilsesse ja hästi toimivasse majandusse. seega ma usun, et see ainult üks protsent Erasmuse eelarvest, mis on eraldatud spordile, ei ole piisav. minu arvates peaksime me andma rohkem raha spordile. aitäh! suur tänu! proua, härra Ilvood. ma tahaksin tänada raportööri suurepärase töö eest ning kaasava raporti eest. see raport võtab arvesse erinevate huvigruppide huvi, nagu sportlased, pealtvaatajad või meedia. sport on oluline Euroopa kodanike jaoks, see ületab piire ja sotsiaalseid lõhesid, see rikastab meie elu. Euroopa spordipoliitika ei puuduta harmoneerimist, ei, ei, see ei soovi võistlusmomenti spordist välja võtta ning siin ei soovita lehvitada Euroopa Liidu lippu. lähenemine peab olema paindlik ning liikmesriikide spordiassotsiatsioonid peavad otsustama üksikasjades. see raport toetab vabatahtlikkust, toetab seda, et tugevdataks juurdepääsu, toetatakse sportlasi endid, võideldakse dopingu vastu ning korruptsiooni vastu see raport annab meile hea raamistiku Euroopa spordipoliitika jaoks, mis põhi, põhineb sotsiaalsel kaasatusel ning tugevdab sport, spordi kõikide sidusrühmade olukorda. nagu juba öeldud, ähm, Kaeli äh, kergejõustikuassotsiatsioon, äh, mina olen Kaeli kergejõustikuassotsiatsiooni esindaja, mis on maailma kõige suurem amatööride äh, spordiorganisatsioon ning ma olen väga rahul sellise raportiga amatöörid ja vabatahtlikud mängivad väga tähtsat rolli spordis meie kogukondades ning hädavajalik on see, et Euroopa Komisjon eraldab spordile ka piisava eelarve. sport on vahend, mis läbi saab Euroopa eesmärke täita mitmes valdkonnas, nagu näiteks kogukondade arendamine, aktiivne vananemine, terved eluviisid. sellel on oluline sotsiaalne mõõde, see on sotsiaalne nähtus, mis aitab kaasa meie inimeste elude parandamisele. lõpetuseks tahaksin ma äh, Äh, rõhutada seda, et ka ajakirjanikel peab olema juurdepääs spordisündmustele, meie rahvas januneb spordiuudiste järele ning me peame tagama, et inimestel on võimalik saada ka sõltumatut usaldusväärset infot spordisündmuste kohta, suur tänu! nii promluvi pani Ždanoka. suur tänu selle panuse eest, nüüd proua Ždanoka. Thank you, chair and uh, honorable commissioner, honorable co- suur tänu, härra president, proua volinik, kolleegid, minagi tahaksin õnnitleda härra Fiisast, samuti arvamuste koostajaid oivalise töö eest puhul. meie fraktsioon tervitab Euroopa Liidu tegemisi spordivaldkonnas, mida on välja toonud komisjon oma teatises. me toetame ka neid ettepanekuid, mis on parlamendi resolutsiooni projektis sees. eriti oleme me rahul sellega, et raport tunneb muret traditsiooniliste sportmängude tuleviku üle, sest see on osa meie kultuuripärandist. liikmesriigid peaksid astuma samme nende kaitseks, sest mõningad sellised spordialad või mängud on kadumisohus. muret tekitavad ka sotsiaalsed aspektid professionaalsete sportlaste puhul. paljude nendest on tulevik üsna ebakindel pärast sportlaskarjääri lõpetamist. seda aspekti on rõhutanud ka Läti spordi- ja turismiametiühingute ähm, esindaja. Euroopa peaks edendama oma sotsiaalset mu-, mudelit ning parandama sotsiaalseid standardeid ning tuleks aidata kaasa professionaalsete sportlaste tööle värbamisele ma tervitan seda, et üritatakse vähendada kõige madalama palgatasemega sportlaste rahalist kooremat. samuti tuleb tegeleda, on tervitatav see, et tegeletakse professionaalsete sportlaste ja treenerite pensionieaga me kutsume üles ka komisjoni edendama dialoogi kõikide Euroopa professionaalsete spordiassotsiatsioonidega, lahendamaks probleemid, mis tulenevad erinevustest liikmesriikide vahel töölevõtulepingute suhtes. aitäh. järgmisena kaks minutit pro-, proua McLaughlin. jah, ei ole kahtlust, et sport mängib olulist rolli Euroopas, see loob äh, tuhandeid töökohti, äh, toob sisse miljoneid eurosid, see huvitab paljusid inimesi, kaasa arvatud mind. Lissaboni lepingu kohaselt äh, anti parlamendile pädevused spordivaldkonnas ning seeläbi oleks parlamendil olnud võimalus uurida, milliseid võimalusi see äh, saab ära kasutada spordi edendamiseks, näiteks vabatahtlikkuse läbi. kahjuks pole seda võimalust ära kasutatud. raport pigem räägib sellest, kuidas Euroopa Liit saaks ära kasutada äh, spordi populaarsust ehk siis mida saab sport teha Euroopa Liidu jaoks, mitte Euroopa Liit spordi jaoks. spordis keskendutakse peamiselt professionaalsele jalgpallile, ei räägita piisavalt vähemuste või äh, rahutasandil toimuva sporditegevusest. Euroopa Liit peaks võtma arvesse olulisi aspekte spordis, nagu äh, dopinguvastane võitlus või piiriülene, piiriülese äh, hasartmängu vastane võitlus, aga minu arvates see raport läheb liiga kaugele, need aspektid peaks jääma ikkagi liikmesriikide otsustada. samuti raportis räägitakse maksurežiimidest, ehk siis sekkutakse jällegi liikmesriigi pädevusse ning räägitakse ka sotsiaalsetest aspektidest, mis jällegi on liikmesriikide pädevuses. kõige häirivam on see, et üritatakse äh, suruda liikmesriikide meeskondadele peale seda, et nad kannaksid Euroopa Liidu vormi ja lehvitaksid Euroopa Liidu lippu. see, et hakatakse sekkuma meie rahvusmeeskondade tegevusse, on vastuvõetamatu. sport on Ühendkuningriigis väga oluline ning meie rahvusvõistkonnad on meie pärandi oluline osa. Euroopa Liit suurib nüüd pea, surub meile peale nüüd kunstlikku euroopalikku identiteeti ning see on häiriv. kas see aitab kaasa spordi olukorrale? ei. see lihtsalt üritab Euroopa Liitu ennast edendada ning nende aspektide tõttu muude hulgas hääle, äh, ei saa ma selle raporti poolt homme hääletada. suur tänu! Äh, suur tänu, ähm, proua McClarkin, teil on esitatud aga sinine kaart, proua McClarkin, kas te võtate selle vastu? jah, äh, sõna on teil sellega seoses mina, kes ma ise olen Cambridge äh, University äh, naiste rugby naiskonna toetaja, teen praegu siin ühe äh, hinnangu, et kas nad viieteist, kahekümne aasta pärast peaksid kandma oma särgi esisel või tagal logo proua McClarkin. ei, ma ei andnud mitte mingit sellist hinnangut. Äh, suur tänu. proua Veržia, järgmisena teil on poolteist minutit suur tänu, härra president. Euroopa tasandil sport nagu muud tegevused, ühtsed tegevused nähti pigemalt majandustegevusena, kus peab tagama konkurentsi. see raport lõpetuks ometi tunnistab sporti ja spordi muid aspekte kultuuri, tervishoiu, ühiskonda kokku toovat vormi ja nii edasi Äh, me peame äh, muidugi tervitama selliseid samme, et äh, kuidagi ühtsustada spordi rahastamist ja nii edasi. tuleb tagada vahendite pide-, võrdne jagamine professionaalsete ja amatööride vahel. kindlasti tuleb tagada kõigile juurdepääs spordile ilma diskrimineerimata ja väga oluline on tõeline partnerlus spordiliikumistega riigid loomulikult mängivad siin väga suurt rolli, sealhulgas on nemad need, kes peavad tagama sportlaste tervise, olgu tegemist siis amatööride või professionaalidega praegu on liikmesriikide reguleerivad asutused olnud siiski aga suhteliselt võimetud, toome ühe näite me tegime oma poolt ettepaneku selleks, et äh, lõhkuda riikide monopol selles küsimuses kaheksandal sem-, kaheksandal detsembril kaks tuhat üheksa Rahvusvahelise Olümpiakomitees seda ei võetud vastu kahjuks. me peame tagama selle, et äh, riigid tagavad sportlaste materiaalsed ja kultuurilised õigused, õiguse äh, kuid sellest ei piisa, sõnadest ei piisa, on vaja ka samme ja tuleb tagada see, et ka ühisturg selles osas äh, realiseerub, see on väga oluline, sportlaste saavutusi tunnustatakse selleks, nagu nad on. sport on väga oluline viis, kuidas inimesi kokku tuua nii individuaalselt kui ka mm, äh, siis meeskondade tasandil. suur tänu, järgmisena saab ära Natal. härra president siin lõikes sada on öeldud see, et te tahate, et Euroopa Äh, lipp lehviks suurtel spordiüritustel ja et see oleks logona äh, ka dressidel. kas see on siis nüüd tulemas olümpiamängudele ja kas näiteks Inglismaa jalgpallimeeskonna kapten peaks ka kandma Euroopa Liidu emblemaatikat? see on täielik äh, enesearmastus ja rumalus. Euroopa Liit pole mitte kunagi olnud nii ebapopulaarne kui täna. nüüd te tahate siis oma lipu panna dressidele ja arvate, et inimesed teid selle peale armastavad. Nad ei armasta teid selle pärast Eh, nüüd teie reeglid spordivõistluste osas. Eh, FIFA eh, mänguseaduses neli punkt üks on öeldud, et need meeskonnad või sportlased, kellel on poliitilised logod, tuuakse FIFA trahvikohtu ette, milline on siis äh, teie Euroopa Liidu õigus siin sundida liikmesriike FIFA seadusi rikkuma, see on täielik silmakirjalikkus, sellepärast et Euroopa Liit on ju poliitiline organisatsioon. lõikes kakskümmend selles raportis te öeldate, et poliitiline propaganda tuleb keelustada, see on täielik silmakirjalikkus äh, sportlased kannavad uhkusega oma koduriigi lippu nad ei peaks kandma euroopa liidu lippu. <laughs> suur tänu, teile on esitatud sinine kaart. härra Nato, kas te olete valmis vastama? jah. härra Nato, ma olen teiega täiesti nõus aga mulle tundub, et ei läinud piisavalt kaugele, see on täiesti äh, häbiväärne ja spordifännide teotamine kui spordiüritustel äh, näidatakse riigilippu ja Euroopa Liidu lippu, siis keda fännid toetavad, kas oma koduriiki või Euroopa Liitu, ega nad Euroopa Liitu ei saagi ju toetada ometigi, eks ju, kuivõrd Euroopa Liit ei ole riik. härra Natal, ma olen teiega täiesti nõus, kallis kolleeg, Euroopa Liit ei ole riik. Euroopa Liit on mingisugune võltsriik ja teie üritate midagi väga ohtlikku siin äh, Mm, äh, ehitada. sellised võltsriigid nagu Nõukogude Liit äh, äh, varisevad lihtsalt kokku niimoodi, nagu näiteks ka Tšehhoslovakkia, aga teie, ma loodan, ei lõpeta nii nagu Jugoslaavia verise ülestõusuga, ma kardan, et just nii läheb Euroopa Liiduga. suur tänu ma vabandan kõnele eest, te juba esitasite selle rohelise ka-. Äh, me peaksime minema edasi järgmise kõneleja juurde ja selleks on proua Vertmann, kellel on üks minut. suur tänu. Äh, raport Euroopa mõõtme kohta spordis on äärmiselt äh, oluline ühiskonna jaoks. artikkel sada kuuskümmend viis Euroopa Liidu aluslepingust toob, annab spordi osas meile uued Äh, pädevused. sport on väga oluline rahvatervise, turismi, meelelahutuse vaatevinklist, näiteks Salzburgis, minu kodupiirkonnas on see väga hästi ka näha. nii suvel kui ka talvel tehakse palju sporti ja spordisündmusi on meie kalendrites palju, pered on kõik sportlikud ja mulle tundub, et selle raporti puhul on väga oluline rõhutada seda, mis rolli mängib sport meie vanema elanikkonna jaoks. ja Äh, kui oluline on, kui olulised on spordiorganisatsioonid äh, peredele. Äh, korruptsioon ja doping aga spordis, loodetavasti tulevikus nende probleemidega enam ei pea maadlema, suur tänu raportöörile. suur tänu, proua Vertmann, järgmisena saab sõna proua Matera, kellel on kaks minutit. suur tänu, härra president, kallid kolleegid mina olen alati olnud äh, veendunud selles, et sport äh, mängib väga olulist harivat rolli. Äh, sport nimelt tekitab inimestes igasuguseid tundeid ja on väga oluline integratsiooni kontekstis ka eesmärgiks peaks olema see, et eh, sport oleks homogeensem tänasest eh, ja tagada tuleks ka see, et kõikidel Euroopa kodanikel oleks võimalus spordist eh, rõõmu tunda ilma diskrimineerimiseta ja seda ei saa ühe riigi piiridesse sulgeda. see on terve Euroopa Liidu huvides. Euroopa Liit peab tegutsema. spordis on praegu väga sügav kriis eriti tänu kurjategijatele, kes on spordimaailma oma juured ajanud, näiteks äh, kihlveokontodega seonduvad skandaalid, äh, tulemuste võltsimine, äh, kokkulepped mängudes ja nii edasi. väga oluline on tagada rohkem kontrolli Euroopa Liidu institutsioonide poolt spordimaailma üle, selleks et vältida sellist kuritegevust ja sellele lõpp teha. üksikasjalik seadusandlus, mis on Euroopa Liidus ju võimalik vastu võtta, peaks toetama äh, spordiasutusi kindlasti ja oluline on Euroopa Liidu tasandilt sekkuda äh, spordiagentuuride töös näiteks ka äh, sportlastele makstavate tasude osas ja et, et võrrelda tuleks igati korruptsiooniga. suur tänu! suur tänu selle panuse eest ja nüüd saab sõna härra Childers, proua Childers, suur tänu. tänaõhtune arutelu on toonud väga palju argumente esile, miks komisjon peaks Euroopa Liidus sporti seniselt tõhusamalt toetama. mina lähenen natukene teisest aspektist, ma olen nimelt kakskümmend viis aastat tegelenud vaimupuudega inimestega. regulaarne äh, sportlik tegevus äh, toob äh, Äh, väga olulisi äh, positiivseid tagajärgi ka puuetega inimestele. see tõstatab nende enesehinnangu, ähm, tõstab nende enesehinnangut ja annab võib-olla isegi täiesti uue elulootuse äh, ja loodetavasti komisjon mõistab tänasest arutelust seda, kui oluline see on ja, ja ootan põnevusega edasiminekut. suur tänu, et pidasite kinni kõne ajast, sõna saab härra Takula. Teil on poolteist minutit härra president, kõigepealt lubage teid äh, õnnitleda asepresidendiks saamise nimel. mul on hea meel, et Euroopa Parlamendil on vähemalt üks äh, väga sportlik asepresident ma tahaksin tänada ka Santiago Fissast suurepärase raporti eest, aga ka proua volinik on ära teeninud tänud, sest et te olete spordivaldkonnas küll teinud ära väga suure töö komisjonis. nimelt, tõsi on ju see, et eh, sport on Euroopa Liidus kõige suurem kodanikuliikumine, sellele tuleb tähelepanu pöörata ja Euroopa Liidust tuleb sellele konkreetne koht leida õiguslik alus on saavutatud ja nüüd on siis aeg edasi minna konkreetsete sammudeni. see raport annab selleks uue tõuke, et kuhu poole sport peaks liikuma, me teame, et sport on tervisele kasulik, me teame, et sellel on positiivseid tagajärgi üldse ühiskonnale, see integreerib inimesi ja sport on väga oluline näiteks ka rassismivastases võitlustes või, või, või muude negatiivsete nähtuste vastases võitluses. oluline on tagada ka rahastamine ja, ja ma tahaksin siin rõhutada seda, seda, et ma muidugi äh, toetan seda, et äh, me saaksime eelarveraamistikust ka spordi jaoks piisavalt raha, et tuua sport äh, inimeste tasandile, kuid tuleb loobuda siseriiklikestest monopolidest, näiteks Soomes on hea näide just nimelt kihlveokontorid selle kohta, kuidas on väga hästi saavutatud see, et asi on toodud rohujuure tasandile ja nüüd see lipu küsimus, mida Briti toorid ikka jälle esile toovad, ega see kellelegi kahju ei tooks, kui Euroopa Euroopa Liidu territooriumil, see lipp teinekord ka lehviks. ega seda ei pea panema võib-olla dressidele, aga äh, härra Natur rääkis siin jalgpallist ja ütles, et äh, et võib-olla äh, et kas siis peaksid nüüd Suurbritannia hakkama Euroopa Liidu lipu all võistlema. tegelikult väga huvitav lähenemine, arvestades seda, et seni pole Ühendkuningriik veel ühtse meeskonnana võidel-, võistelnud jalgpallis aga huvitav lähenemine ja nüüd saab sõna kolleeg Janaku Taakis. Äh, suur tänu, äh, härra president, ka mina tahaksin teid õnnitleda ametisse valimise nimel. mina olen britt ja ma mõistan seega, kui oluline roll on äh, spordil meie elus aga millest ma aru ei saa, on see, et miks Euroopa Liit peaks oma nina toppima spordiasjadesse, Euroopa Liit peaks keskenduma majanduskasvule, töökohtadele ja ühisturule see raport on äh, olnud arutelul seitsmes komisjonis ja mina olin konservatiivide nimel kahes äh, komisjonis variraportöör. ma plaanisin esialgu rääkida täna äh, Briti äh, naissportlastest nagu Rebecca Addington, Kelly Holmes äh, või Paula Radcliffe, kes on tõelised kangelased ja, ja eeskujud miljonitele inimestele. ma tahtsin rääkida täna sellest, kui, kui põnevil on London, minu valimisringkond äh,, tulevate olümpiamängude osas, aga ma ei saa sellest rääkida, sellepärast et ma pean rääkima täna hoopis sellest, et äh, ma pean äh, hukka mõistma selle raporti üleskutse kasutada Euroopa Liidu emblemaatikat äh, sportlaste riietusel ja et peaks lehvima Euroopa Liit liidulipp äh, ja minu meelest ei peaks sellistele asjadele kasutama praegusel kasinuse ajal üldse meie raha. Äh, Brüsseli äh, siin mullis jääb selline mulje, et asjad ei olegi väga halvasti ja et käes ei olegi halvad ajad. suur tänu, teile on esitatud sinine kaart. kas te olete nõus sellele vastama, proua Janaku Taakis? ja palun, härra Kelly ma küsiksin proua Janaku Taakiselt selle Euroopa lipu kohta. siin on konkreetselt öeldud, et see peaks olema täiesti vabatahtlik ja liikmesriikide otsustada. kuidas saab proua Janaku Taakis aru sõnadest täiesti vabatahtlik? aitäh suur tänu, kui te vastust soovite ka, siis ma vastan. täiesti vabatahtlik. minu meelest seda ei tohiks siin üldse mainidagi, me, meie oleme siin kojas koos selleks, et sporti toetada. Äh, aga meie toetame siiski äh, oma rahvusmeeskondi ja minu meelest ei ole küll see siin õige koht, kus sellest asjast rääkida ja selliseid sõnu ei peaks üldse sees olema, see raport oleks märksa vettpidavam, kui sellest üldse ei räägitaks. suur tänu ja läheme edasi äh, ja üle, äh, proua Suuber, teil on üks minut. aitäh. sport äh, on väga oluliseks osaks igas ühiskonnas, see on oluline ühiskonna arenguks, üksikisiku arenguks Äh, tegemist on äh, tegevusvallaga, kus ei tohiks olla diskrimineerimist, sporti peaks toetama valitsus, seda peaks toetama äh, koolid, igasugused ühendused ja nõnda edasi. ma arvan, et see raport läheb õiges suunas Äh, leides, et eelarves tuleb spordile eraldada rohkem rahalisi vahendeid. loomulikult tähendab see ka seda, et me peaksime rohkem edendama amatöörsporti ja mitte äh, profisporti praegu me seisame silmitsi säästumeetmetega kõikjal Euroopas ning äh, see kahtlemata õnnestab ka spordi tegemise võimalusi ja see on, see on tõesti kahetsusväärne, aitäh ja nüüd saab sõna härra Boris kaheks minutiks. suur tänu, ma tahaksin tänada mm, härra raportööri, kes terve aasta on selle väga olulise raporti kallal tegutsenud see puudutab äh, kogu meie uut spordipoliitikat ja võtab hoopis täiesti teistsuguse kuju, see on oluline miljonitele sportlastele, miljonitele, vabandust, tuhandetele spordiorganisatsioonidele, kes on pikisilmi oodanud seda raportit, nii et suur tänu teile. nüüd, milline on siis spordipoliitika tulevik järgnevatel aastatel, kõik sõltub tegelikult meist parlamendist, aga ka teist, äh, proua volinik. siin on väga olulisi elemente selles raportis sees ja me peame nüüd vaatama, kuidas need äh, siis tegelikkuses ka realiseeruvad. minu meelest on kolm suurt elementi, elementi, äh, nimelt äh, sotsiaalne mõju ning mõju assotsia-, spordiassotsiatsioonidele, need, need on kõik väga olulised ja ma tahaksin teada, kuidas asju parandada, kuidas parandada mineviku vead, eriti spordiassotsiatsioonid, agentuurid, sellesse süsteemi on vaja kindlasti läbipaistvust. see on süsteem, mis peaks aitama meil leida uusi noori eh, andekaid sportlasi, eh, neid koolitada. nii et eh, spordiagentuurid ja agendid on väga olulised Äh, ja loomulikult ka võrdne sport, äh, see on väga oluline äh, noorte inimeste koolitamise faasis. näiteks tuleb lahendada sellised küsimused nagu le-, mängu kokku, kokkulepete või küsimus mängu tulemuste puhul ja nii edasi Teie ees on suur väljakutse, äh, proua volinik, tuleks kasutada tõukefondi, sotsiaalfondi selleks, et spordiolukorda parandada ja et kõikidel sportlastel peaks olema võimalus äh, normaalselt edasi elada ka oma karjääri lõpus, äh, et nad saaksid oma teadmised edasi anda teistele, see raport on suurepärane, sellepärast et ta on väga õigesti ajastatud, tulemas on olümpiamängud ja Euro kaks tuhat kaksteist ja see on liikmesriikide jaoks väga oluline suur tänu, palun järgmisena saab sõna proua Smolkova. chcem podporiť návrh uznesenia stanovisko výboru k sociálnej úlohe športu. aitäh, president. ma toetan seda raportit ning resolutsiooni eelnõud. ma arvan, et sport peaks koolides olema olulisel kohal, korralikud spordirajatised peaks samuti koolides olemas olema sport on midagi sellist, mis edendab äh, tervist äh, igas vanuses. samuti aitab äh, sport integreerida neid, kes kannatavad sotsiaalse tõrjutuse all, samuti aitab sport soodustada integratsiooni. sport on kasulik kõigile põlvkondadele, see mõjub positiivselt nende haridusele, kultuurile, majandusele Äh, sport on tervislik tegevus noortele inimestele, see äh, takistab neil äh, vägivalla ja narko, narkootikumide teele sattumast. ma leian, et inimestele tuleks luua rohkem võimalusi spordiga tegelemiseks. aitäh selle sõnavõtu eest ja nüüd härra Kelly, kaks minutit, palun. aitäh, president ja samuti tahaksin avaldada kaastunnet seoses täna Egiptuses aset leidnud tragöödiaga. mis puudutab seda raportit, siis mul on väga hea meel, et ma sain osaleda nendes aruteludes, eriti arvestades seda, et ma olen äh, varasemal ajal spordiga üsna palju kokku puutunud, äh, olin keri, äh, kergejõustiku assotsiatsiooni liige meil on praegu siin arutusel raport, mis annab meile võimaluse äh, Äh, tänu Lissaboni lepingu artiklile sada kuuskümmend viis äh, oma sõna sekka öelda, tahaksin raportööri tänada suurepärase töö eest. Äh, mul on hea meel, et ta võttis üle mõned minu muudatusettepanekud Äh, see, äh, näiteks need, mis olid kirjalikus deklaratsioonis, millele saadikud äh, lahkelt allkirja andsid, samuti spordi ja turismi seoseid, Euroopa Arengufondi, Euroopa Sotsiaalset Fondi, et neid kasutataks spordi infrastruktuuri arendamiseks ning loomulikult siis piirkondadele iseloomulikud spordialad, mida mainis siis ka üks eelkõnelejatest. nagu komisjoni esindaja juba mainis, väga oluline on eelarve ning üks muudatus, mille mina olen esitanud, on see, et et sport puudutab otseselt või kaudselt viiskümmend miljonit inimest, kes annavad kolm koma kuus protsenti SKT-st ja ma arvan, et see tõesti õigustab eelarvevahendite eraldamist spordile. on väga palju ettepanekuid, mis mulle väga meeldivad, näiteks kas või see Euroopa lipp, kus see Euroopa lipp siis peaks veel leppima, kas Euroopa Liidu sees või Euroopa Liidust väljaspool Euroopa spordipäev on samuti väga hea mõte ja Euroopa spordipealinnad, see on ka suurepärane idee. ja Erasmus kõigi jaoks. ja ma loodan, et kui meil on ka vastav eelarve, siis teeme suuri edusamme. aitäh. ja nüüd härra Pelet. kaks minutit, palun aitäh president äh, tere teile ka, volinik. ma tahaksin tänada kolleegi suurepärase töö eest, mis puudutab sotsiaalset ühtekuuluvust, tervist, siis on täiesti selge, millised nendes valdkondades on spordi eelised. minu arvates on täiesti selge, et meil on vaja selliseid meetmeid, mis kaitsevad spordi ausust ning teevad lõpu äh, nendele ebaseaduslikele meetmetele, mida selles valdkonnas kasutatakse. sellega seoses äh, volinik ning president äh, vastaksin Briti euroskeptikutele, kes on küll juba saalist laht-, lahkunud, vaadake, mis juhtus Egiptuses, kus jalgpallivägivalla said paljud fännid surma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 ka Euroopas on paljud äh, jalgpallifännid äh, vangi mõistetud vägi, vägivalla eest, sellepärast meil on just vaja sellist üldist Euroopa äh, spordipoliitikat. meil tuleb näiteks kehtestada staadiumi keel sellistele fännidele, kes on vägivaldsed ja see peab kehtima ka rahvusvaheliste matšide puhul selles raportis juhitakse sellele üsna palju tähelepanu, sellepärast meil on vaja Euroopa spordipoliitikat ja seetõttu äh, volinik, ma toetan seda ideed täielikult, meil on vaja andmebaasi, mis aitab aitaks edastada infot fännide kohta, kes on vägivaldsed ja seda saab teha Euroopa Liidu tasa, tasandil nagu ka muid asju, nagu võitlus äh, näiteks dopinguga ja ka äh, ebaseaduslike kihlvedudega äh, sellele me peaksime keskenduma ja mitme vinguma terve õhtu Euroopa lipu teemal, mis võidakse dressile panna või võitluse, võistlustel heisata või mitte niisiis, tegemist on millegagi, mida võib teha äh, vabatahtlikult, seega lähimuspõhimõttest on täielikult kinni peetud. suur aitäh, härra Pelet ja nüüd vaba mikrofoni voor. väga paljud inimesed on äh, sõna soovinud, aga me peame äh, neile sõna andma selles järjekorras, nagu nad sõna palusid ja härra Mikolašik kõigepealt. kolleegovia, sport on üks mala aktivist, mis stiera rozdiili medzi ľuďmi lebo sa týka všetkých občanov Európskej únie. Aitäh, president. Eh, sport on üks nendest vähestest valdkondadest, mis on suur võrdsustaja eh, inimesed eh, tegelevad spordiga vaatamata nende sotsiaalsele staatusele, usule. sport aitab ka parandada inimeste tervist. ning spordiga kaasnevad väga paljud kasulikud äh, mõjud, seega on väga oluline, et inimesed spordiga tegeleksid. me peaksime äh, toetama spordiühinguid ja äh, kutsuma kõiki kodanikke spordiga tegelema, sellisel moel saaks sport mängida ühiskonda liitvat rolli samuti tuleb ausa mängu põhimõtteid edendada, nii et, et mina igatahes toetan seda raportit, see sisaldab paljusid väga häid mõtteid. aitäh ja nüüd proua Tikau üheks minutiks, palun. aitäh transpordi- ja turismikomisjoni aseesimehena tahaksin ma öelda, et spordisündmused eh, edendavad ka turismi arene-, arendamist Euroopas ja seega tuleb eh, arendada neid sünergiaid spordi ja turismi vahel, me peame kaasajastama ühist infrastruktuuri näiteks Äh, sünergia transpordi, turismi ja spordi vahel on näiteks äh, jalgrattaturismi edendamine. meil on Euroopas projekt, mis hõlmab ligemale seitsekümmend tuhandet kilomeetrit ja see on üks näide, mis äh, siis edendab sotsiaalset ühtekuuluvust, arengut. ma tahaksin rõhutada, kui olulised on need jalgrattateed, mis läbivad Euroopat ning kulgevad piki Donau jõge. Need äh, jalgrattateed on väga olulised selle regiooni arenguks ja tahaksin rõhutada ka kohalike ja regionaalsete organite rolli spordi arendamisel, näiteks linna liikumiskavade loomisel ja rahaliste vahendite eraldamisel nendele, sellele infrastruktuurile, mis spordi jaoks vajalik on. aitäh! ja järgmisena härra Paška aitäh. komisjon äh, saab äh, läbi mitmete õigusaktide toetada sporti. Äh, inimesed vajavad füüsilist tegevust, see mõjub kasulikult nende tervisele, seega me peame toetama sporti, samas Äh, niimoodi me vähendame ka äh, tervishoiule tehtavaid kulut-, kulutusi. Äh, aktiivse elustiili edendamine, sportimise edendamine peaks olema Euroopa Liidu üheks suureks prioriteediks. veel üheks prioriteediks peaks olema Euroopa raamistiku loomine erinevatele spordivõistlustele. me peame hoolitsema selle eest, et et kodanikud saaksid organiseeruda, et nad saaksid tegeleda spordiga, mis neile meeldib. ja proua Toots järgmisena. aitäh, president, volinik. Põhja-Iirimaal suhtutakse sporti väga kirglikult ning ma kõnelen äh, Äh, sellel teemal just seetõttu, et viimase pooleteise aasta jooksul me oleme äh, saanud kolm olulist golfiauhinda ma ei leia, et Euroopa Liidu lipp oleks ähm, äh, inimeste südant soojendanud päris nii palju nagu äh, meie oma lipp, mis nendel puhkudel lehvis, aga härra president, ma tahaksin juhtida teie tähelepanu äh, selle raporti ühele viitele, kus öeldakse, et rahvusvahelised võitlused on võrdlusaluseks ning me peaksime pöörama rohkem tähelepanu nendele probleemidele, mis seisavad, mille ees seisab näiteks Iiri jalgpalli assotsiatsioon, mis reguleerib jalgpalli Põhja-Iirimaal mitme, mitmed mängijad on, kes on sündinud tegelikult Ühendkuningriigis ja on esind-, esindanud Põhja-Iirimaad, on läinud üle Iiri Vabariigi meeskondadesse. ja nüüd saab sõna proua Zaborska Äh, president, ma tahaksin juhtida tähelepanu sellele, et äh, viimase äh, parlamendi ametiaja jooksul härra Fiegel, kes oli minu riigis esindav volinik, tegi väga suuri jõupingutusi selleks, et sporti Euroopa Liidus toetada ta esines parlamendis kõnega, kus ta ütles, et sport edendab neid iseloomuomadusi ja väärtusi, mida Euroopa Liit vajab. Äh, sport on tõelise, meie demokraatia tõeliseks nurgakiviks. sport toob endaga kaasa terve rea eeliseid, aga sellega käivad kaasas ka teatud probleemid, nagu näiteks rassism äh,, doping, korruptsioon Äh, nendest äh, jagusaamiseks on meil vaja reegleid. mina olen naiste jäähokimeeskonna auesimees ja ma tuginen siin kogemusele. aitäh ja viimasena kahjuks saab sõna härra Matule ja teil on sõna üheks minutiks. ma tahaksin tänada raportööri suurepärase töö eest ja see on väga õigeaegne, arvestades seda üldist arutelu, mida peetakse spordi tuleviku teemal. spordil on väga palju tagajärgi, see mõjutab haridust, tervist, turismi. ma tahaksin rõhutada seda, et tuleks pöörata erilist tähelepanu nii profispordile kui ka amatöörspordile. me teame, et investeering sporti, tähendab äh, vähem raha kulutamist tervishoiule äh, ja äh, nii pensionärid kui ka lapsed peaksid spordiga tegelema. koolide varustamine spordivahenditega on väga oluline, kui me soovime, et inimesed vähemalt kolm tundi nädalas spordiga tegeleksid ja see on Euroopa Parlamendi soovitus muide. väga oluline on, et eelarves oleks pead tükka spordi jaoks, just nimelt selleks, et me saaksime Lissaboni lepingust kinni pidada. suur aitäh kõigile! aitäh! mul on väga kahju, aga rohkem ma enam kellelegi sõna anda ei saa, sellepärast et meil on veel ees ka ühe minuti kõned ja meie istung peab kell üksteist lõppema. niisiis, volinik, nüüd on teil sõna, et te saaksite vastata kõigepealt ma tahaksin äh, avaldada tunnustust härra Fissasele selle suurepärase raporti eest. tegemist on raportiga, mis on kooskõlas komisjoni äh, lähenemisega nendele probleemidele, mis Euroopa spordi ees seisavad. mul on väga hea meel, et komisjon juba äh, on ellu rakendamas mõningaid nendest mõtetest, mis raportis kajastamist on leidnud ma ei hakka siin rääkima lippudest ja logodest, minu arvates äh, need saadikud, kes selle äh, teema tõstatasid, kiirustasid siit saalist juba minema, aga äh, tõenäoliselt meil on palju olulisi probleeme, millega me spordivallas peame tegelema ja need on palju olulisemad kui see lipu ja logu küsimus. näiteks vägivalla küsimus, sellepärast et vägivalla tõttu oleme me Äh, täna on kaotanud seitsekümmend inimest, tuhat inimest on äh, vigastatud, niisiis vägivald, matšide tulemuste kokkuleppimine, spordiagendid, need on need probleemid, millega me pakiliselt peame tegelema. kui me vaatame tulevikku, siis äh, saagem julgust äh, komisjoni ettepanekutest, mis puudutavad uut programmi äh,. see programm annab meile võimalused ja vahendid edendamaks Euroopa mõõdet spordis seetõttu ma jään äh, ootama koostööd teie kõigiga, äh, teiega, kes te olete, usute sporti, ma tahan, et me teeme koostööd, äh, saavutamaks see, seda, mille poole me pürime spordis. aitäh! aitäh teile selle lõppsõnavõtu eest ja nüüd annan sõna veel ka raportöörile härra Fissasele aitäh, president, samuti tahaksin tänada kõiki kolleege, kes selles arutelus sõna võtsid. ma ei hakka raiskama aega äh, Äh, kulutama nendele valedele, mis siin arutelu käigus tõstatati. tahaksin lihtsalt öelda, et äh, sport on äärmiselt oluline väga mitmetes valdkondades, tegemist on ühiskonna jaoks väga olulise asjaga, mis näiteks aitab äh, integreerida ühiskonna erinevaid kihte. sport Euroopas loob viisteist miljonit töökohta Äh, ning äh, üle nelja koma seitsme miljoni euro annab sport iga aasta tulu ning mul on väga hea meel, et komisjon toetab minu raportit ja ma paluksin ka volinikku äh, et, et äkki saaks kasutada struktuurifonde ka spordi toetamiseks. ning tahaksin tänada ka erinevaid fraktsioone nende toetuse eest, sest just nimelt tänu neile äh, suutsin, suutsime me selle raporti vastu võtta, aitäh! suur aitäh! tänaksin raportööri ning kui mina olin Euroopa Nõukogu liige, siis me kõnelesime vägivallast spordiüritustel, vägivallast staadionitel ning ma leian, et mõned raportid, mis Euroopa Nõukogu selles valdkonnas vastu võttis, väärivad ka uurimist, need võiksid samuti rikastada siis meie panust. niisiis, suur aitäh, daamid ja härrad, sellega oleme selle arutelu lõpetanud ja nüüd läheme viimase päevakorrapunkti